on äh, esitanud järgmised teated. härra Pascal Arimo on nimetatud äh, siseturukomisjoni ja paruness Nošena Mobarik on nimetatud äh, sellesamasse, sellesse samasse komisjoni, asendab tema seal härra John Flacki kui teil ei ole märkuseid selle kohta, siis on need ametisse nimetamised arvesse võetud. järgmine päevakorrapunkt nüüd aga Myanmar ja Rohingade olukord, kuus raportööri ja esimesena saab sõna Barbara Lohviiler, palun teile üks minut. suur tänu, härra juhataja vägivallatsemine äh, Myanmaris äh, on võtnud sellised meetmed, äh, mida ÜRO inimõiguste ülemvolinik nimetab justkui õpiku näiteks etnilisest puhastamisest. see peab kohe lõppema ja humanitaarabi peab jõudma inimesteni jah, on rünnatud politseijaoskondi, mida ei saa samuti heaks kiita, aga vägivalla reaktsioon on olnud, aga sõjaväe reaktsioon on olnud õigustamatu ja äärmuslik ja Myanmari valitsus teeb väga suure vea, kui ei distantseeru sõjaväe liiasest vägivallatsemisest. me nõuame sõltumatut rahvusvahelist uurimiskomisjoni, kes saaks juurdepääsu ka konfliktipiirkonda selle konflikti, sellel konfliktil tuleb kindlasti jõud, leida jätkusuutlik lahendus. Rohingjadele tuleb anda kas riigi kodakondsus või muu legaalne staatus, mis annab neile kaitse ja tagab neile teatud õigused, aitäh suur tänu, proua Lohpiiler. Pier Antonio Panseri saab järgmisena sõna, palun. suur tänu. Rohingja vähemuse traagiline olukord kirjeldab väga hästi seda, et millist suunda on Myanmar võtnud. tegemist on etnilise puhastusega, üritatakse mammunalt pühkida etniline vähemus, on asutud rõhuma moslemi kogukonna vabadustele. me mõistame hukka Myanmari valitsuse tegevuse ja avaldame toetust äh, Rohingja vähemusele. Bangladesh on sattunud väga raskesse olukorda, me teame, kuid me palume neil siiski piir hoida avatud, et äh, nad võtaksid pagulased siiski vastu, nii nagu on nende kohustus. me oleme äh, Aung San Suu Kyi võitlusi minevikus kaitsnud ja toetanud, kuid nüüd on asjad muutunud ja tundub, et ta toetab justkui neid rünnakuid. Euroopa Liit äh, peab otsustama, millise menetluse nad äh, käibele võtavad, et Saarovi auhind talt ära võtta. Äh, Yunus Omarji, Omarji, palun, üks minut. aitäh. terve rahvas on aetud kodust välja oma riigis ning neid tapetakse järk-järgult vaikimine tapab, me oleme kohustatud tegutsema. tegutsema ajal, kui toime pannakse õudseid tegusid ja mõistma need õudsed teod hukka. me mõistame hukka diskrimineerimise ja kuriteod, mis on kokku pan-, mis on toime pandud Rohingja vähemuse, muhameedliku vähemuse vastu, rahvuslik, ultrarahvuslaste poolt ja sõjaväe poolt. me mõistame hukka valitsuse passiivsuse lubamatu passiivsuse ning iseäranis Nobeli preemia ja Sahharovi preemia laureaadi Aung San Suu tegevusetuse, kes ei ole enam nende autasude vääriline uh,. aitäh, kolleeg Omar Žii nüüd Anžel Bashir, palun. austatud juhataja, nagu Edmund Burke ütles, türannial on vaja ainult seda, et südametunnistusega inimesed vaikiksid. Myanmari osas soovisid paljud meist tugevamat resolutsiooni, teised aga arvasid, et me peaksime ootama veel kuu aega. seesama venitamine võimaldas toime panna ka Srebrenica ja Rwanda massimõrvad. Need inimesed ütlesid ka, et me ei tohiks ohtu seada oma kaubandusläbirääkimisi Myanmariga, mis praegu käivad. kuidas me saame kaubelda mingi riigiga, kui ÜRO nimetab seda selgeks etnilise puhastuse näiteks. kaubandus ei tohiks õitseda türannia tingimustes, julmus ei taga kaubanduseks sobivat kultuuri. see ei ole esimene resolutsioon Myanmari osas. jah, see resolutsioon kujutab endast parlamendi ühtset vastust sellele, ent ma kardan, et kui me ei hakka tõsiselt mõtlema sanktsioonidele ning kaubandusläbirääkimiste peatamisele, siis varsti Rohingja vähemusest enam midagi järele ei jää. aitäh! järgmisena minister Urmas Paet, palun. aitäh. viimased andmed etnilise puhastuse eest põgenevate rohingjade kohta Myanmaris on jalust äh, rabavad. Neid on üle miljoni inimese. ja paljud nendest on põgenenud juba üle, üle piiri ning äh, sattunud väga halbadesse tingimustesse. selliselt on varsti kõik rohingjad oktoobri lõpuks kas Bangladeshis või surnud. me peame tegema kõik, mis meie võimuses ja ütlema selgelt välja, et kui need, need vägivallateod ei lõppe, siis Euroopa Liit kaalub sanktsioonide kehtestamist ning samuti ka meetmeid seoses kaubanduseelistingimustega väärtuslike investeeringute kaotamine on ainus asi, mis võib-olla paneb Myanmari armee juhid mõistma, et niisugune tegevus ei saa jätkuda. humanitaar- ja meditsiinilist abi tuleks anda Bangladeshi laagrites kohe. me ei tohi kaotada ühtegi päeva, me oleme liiga kaua vaadanud juba, kuidas need vägivallateod toimuvad, aitäh! aitäh, thank you! tänan! Kristjan Dan Preda, palun. me oleme väga kurvad, nähes, et Sansuki ei suuda seda olukorda hallata, mis meile suurt muret teeb. praegu on edasilükkamatu küsimus humanitaarabi andmine, me peame seda rõhutama, see peab olema prioriteet tahan teile teatada ka, et Rahvapartei fraktsioon otsustas mitte saata INTA delegatsiooni ühtegi liiget järgmiseks nädalaks, sest ei ole ettekujutatav, et INTA saadab mingi delegatsiooni sinna praegu. meie ettepaneku järgselt, millest ma rääkisin laiendatud juhatuses mõni minut tagasi, on saata sinna Ahvet ja Drua missioon paari nädala pärast, valmistada kõik hästi ette mõlemalt poolt, nii Bangladeshi ja Myanmari, ja mitte pealinna, vaid kohtadele, sellepärast et ei ole mõtet minna pealinna ja kuulata ametlikke seisukohavõtte, meil tuleb minna kohtadele, kui see on võimalik, aitäh. aitäh ning nüüd fraktsioonide nimel Rahvapartei Tšava Šogor, palun. Rohingjade tagakiusamine, kes on suurim rahvarühm ilma oma riigita maailmas, ei ole midagi uut. juba kümneid aastaid on see toimunud, tuhanded inimesed on hukkunud. praegu on erinev üksnes selle sõjaväelise kampaania julmus, mis ei ole kuidagi proportsionaalne nende mässuliste rünnakutega, mis toimusid eelmisel kuud. tegemist on sisuliselt etnilise puhastusega. aruanded kinnitavad, kuidas äh, sõjaväelased raiuvad lastel pead päid otsast, põletavad maju maha, vägistavad naisi, tapavad inimesi. kõik see toimub protsessi raames, mida lääs näeb demokratiseerimisena ning valitsuse all, keda juhib Nobeli la rahupreemia laureaat. Euroopa Liit peaks andma selge vastuse nendele õudsetele tegudele. tänan. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Soraya Post, üks minut, palun. aitäh. terrori teod Birmas või Myanmaris ei sobi budistliku rahu, rahumaailmaga. valitsusjuht vaikib ning see ei, ei, see ei sobi lihtsalt tema kuvandiga. Aung San Suu Kyi oli ka minule eeskuju, aga praegu me ei saa enam vaikida, satelliitpiltidelt näeme, kuidas külad, kus just naised käisid vett toomas ja lapsed mängisid, kus inimesed töötasid põllul, kus need külad on maha põletatud. nii paljud inimesed, väga paljud inimesed on hukkunud, põgenedes džunglist. Bangladeshist on leitud äh, palju põgenedes hukkunute surnukehi jõgedest. vaikimine peab lõppema. Nobeli Aung San Suu Kyi sai Nobeli rahupreemia ja Sahharovi preemia, aga kui, kui me praegu midagi ei ütle, siis, siis ei ole sellel üldse mõtet. aitäh! tänan kuue ja NGL fraktsiooni nimel Miguel Urban Crespo. Myanmaris kiusatakse usulistel ja muudel põhjustel taga rohingiasid. tuhanded eh, põllumehed on sunnitud oma maa jätma. Myanmari põhiseadus võimaldab maa sundvõõrandada ning kaevandusteks muuta ja seetõttu ei olegi rohingjade väljaajamine nende elupaikadest äh, seotud niivõrd usulise või muu tagakiusamisega, kui pigem puhtmajanduslike kaalutlustega. Myanmari valitsus on märkinud umbes tuhat hektarit maad äh, erinevatele projektidele. Euroopa Liit ei tohiks olla kaasvastutav selle tragöödia eest, me peame nõudma, et ots-, otsustatakse otsustavaid samme selle tagakiusamise lõpetamiseks kõik töövõtjad ja tööandjad, nende õigused tuleb taastada, keda, keda on välja aetud oma maalt. aitäh, kolleeg Respo. nüüd on meil vaba mikrofoni etapp. kõigepealt eh, Jose Ignacio Faria. austatud kõrge esindaja, Rohingja moslemeid on kirjeldatud riigita rahvana. ning äh, neid kiusatakse taga juba aastakümneid. sõjaväemeetmed praegu on ebaproportsionaalsed ning lubamatud. ning äh, ületanud igasugused piirid. üle kahesaja tuhande inimese on põgenenud Bangladeshi ning paljud neist vajavad koheselt humanitaarabi. inimõigusi rikutakse, paljud inimesed on hukkunud, demokraatia kannatab ning äh, sise, siseriiklik leppimisprotsess ei saa edasi minna. Euroopa Liit ei tohi pealt vaadata seda, mis toimub ning me peame Aung San Suu Kyi'd riigisekretärile meelde tuletama, et tema kui üheksakümnenda aasta Nobeli rahupreemia laureaat peab astuma samme, et taastada religioosne sallivus riigis, ta ei tohi vaikida selle humanitaarse katastroofi tingimustes. aitäh! nüüd Julie Ward, palun we all share the sense of horror at what is happening to me kõik äh, näeme õudusega, mis toimub rohingadega Myanmaris ning ma pean ütlema, et äh, minu riigi kodanikud ja valijad on oma muret ka avaldanud. rahvusvaheline üldsus ei saa lihtsalt pealtvaatajaks jääda, kui Nobeli preemia laureaat äh, vaatab ise pealt seda, kui etniline puhastus läbi viiakse. me teame, et sõnadest ei piisa ning sellised koledused jätkuvad hoolimata sellest, et tuleme välja resolutsioonide diplomaatiliste avaldustega. Euroopa Liit peab äh, tõhustama oma strateegiaid selleks, et maailmas taoliste olukordadega toime tulla. meil peab olema võimalus tegelikku survet avaldada selleks, et vägivallale lõpp teha. me peame koostööd tegema rahvusvaheliste partnerite ning äh, rohujuure tasandi organisatsioonidega selleks, et kohtu ette tuua taoliste koleduste läbiviijad uh,. Thank you, uh, madam. suur aitäh teile härra Marias. suur aitäh. mis puudutab Rohinga etnilist vähemust, siis oleme me siin parlamendis palju sõna võtnud neis küsimustes. kaks tuhat kuusteist juulis, septembris ja ka märtsi alguses, sellelgi aastal etniline puhastus on ainus äh, väljend, mis selle kirjelduseks sobib, seda ainuüksi etnilistel põhjustel äh, ja majanduslikel põhjustel. me näeme, et maa võetakse ära, seda seetõttu, et seal on äh, loodusvarasid ning suured hargmaised ettevõtted tunnevad selle vastu huvi. Nad tahavad samuti juurde pääseda veevarudele Rohingad on moslemid, kuid see on täiesti kõrvaline, sellepärast et kõige selle taga on selge majanduslik äh, põhjus. me peamegi sellele keskenduma. ainult äh, see võimaldab meile mõista, millega on tegemist ja tegemist on etnilise puhastusega Myanmaris ja Aung San Suu Kyi, kes sai Nobeli auhinna preemia ja ning ka Sahharovi preemia ta peab selge seisukoha äh, endale kujundama ja me loodame, et ka meie kõrge esindaja Mogherini Euroopa Liidu nimel see, meie seisukoha selgelt välja ütleb. suur aitäh! Eh, meneer de voorzitter collega's mevrouw de hoge vertegenwoordiger iedereen heeft het gezegd de verslagen. kolleeg wautmans lugupeetud eh, kolleegid me näeme, kuivõrd kohutav olukord on, me näeme, et sajad tuhanded inimesed aetakse oma kodudest ära, neid tapetakse, tegemist on genotsiidi äh, läbiviimisega. kaks tuhat seitseteist toimub see, ma tõesti kahetsen, et kolleegid siin teatud äh, asju on kahtluse alla seadnud. rahvusvahelised organisatsioonid ei suuda sekkuda, sellepärast et kui nad kohale jõuavad, siis on põgenikud juba lahkunud me teame, et äh, siin on ka tegemist kellegagi, kes on Sahharovi auhinna saanud äh, Nobeli preemia. mida me ometigi ootame? tema peaks äh, tegutsema, kas me peaksime talt need auhinnad ära võtma? ei, ma arvan, me peame ikka eelkõige kaitsma neid inimesi. Euroopa üksinda seda ei saa teha, aga me saame oma mõju avaldada kogu maailmas, survet avaldada ja tagada seeläbi, et taoline olukord, mis on täiesti väljakannatamatu, lõpeks proua lambert palun! jah ka mina võtan sõna lõuna aasia delegatsiooni juhina sinna alla käib samuti bangladesh ja me oleme ka külastanud rohingja laagreid selles piirkonnas me teame et see on toimunud seal juba pikka aega euroopa liit on olnud peamiseks toetajaks rohingja rahvale bangladeshis sealsete põgenike peamine toetaja. Euroopa Liit eh, eraldab kolm miljonit ökorahastusest eh, selleks, et eh, olukorda parandada, aga me peame vaatama ka, kuidas seda raha tegelikult kulutatakse, võttes arvesse, et ilmselt on siin probleemiks ka Myanmar ja nagu just kuulsime, ÜRO ning teised vabaühendused ei oma mingit juurdepääsu, seega me peaksime ka selle nimel töötama. on vaja, et Ini-, et ÜRO inimõiguste äh, komisjon saaks samuti tegutseda Myanmaris, aga me peame samuti äh, tagama, et Euroopa Liit ja kõikide liikmesriikide valitsused viiksid läbi aktiivset poliitikat selles äh, piirkonnas. sellepärast, et tegemist on millegagi, mis on juba kestnud pikka aega, inimestel peab olema võimalus väärikalt koju tagasi pöörduda, nende õigused tuleb taastada tegemist ei ole mitte küsimusega siis, vaid tegemist on ka sõjaväevõimu küsimuses. ärgem unustagem seda. suur aitäh, proua Lambert. ja nüüd härra Corrao, palun. Tragedia... suur aitäh, see tragöödia, mille all kannatab Rohingja rahvas, on täiesti äh, ettekujutamatu. me teame, kuivõrd kohutavad on need tingimused, me teame, et meil on ka kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, seitsmendast juulist ja neljateistkümnendast septembrist oma resolutsioonid selle kohta, ka märtsis rääkisime sellest küsimusest. kahjuks aga olukord üha halveneb. vastavalt ÜRO hinnangutele siis viimastel nädalatel üle kolmeteist tuhande rohinga on jällegi põgenenud Bangladeshis tagakiusamise eest. me näen me, et tegemist on piirkonnaga, kuhu ei ole juurdepääsu ka vabaühendustel ega ka vaatlejatel. me teame, et nad on juba pikka aega samuti kodakondsusest ilma. Bangladeshi äh, põgenevad tsiviilisikud on tihtilugu äh, ilma elukohata, nad, neil ei ole kuhugi pöörduda, neid äh, loksutatakse ühest kohast teise meil on vaja konkreetseid samme astuda, me peame survet avaldama, võib-olla võime Sahharovi auhinna tagasi võtta, India visiidi võiksime näiteks ära jätta, mis peaks eelmisel nädalal aset leidma, aga me peame kuidagi suutma seda olukorda mõjutada. suur aitäh, härra Korrao, järgmisena härra Pospišile. Děkuji, pane předsedo. Jak už tu bylo řečeno, toto je opakovaná... Suur aitäh teile nagu siin on juba öeldud, tegemist on teemaga, mis tõstatub korduvalt, ma olen ka varasemalt neis aruteludes osalenud. me näeme, et vägivald eskaleerub, sellele tuleb lõpp teha. me näeme aga, et lihtsalt äh, parlamendi poolne hukkamõistmine ei ole kuidagi olukorda parandanud, vastupidiselt, see läheb üha hullemaks. kolmsada tuhat äh, rohingat on Bangladeshist välja aetud ning äh, miinid on piiridel selleks, et nad ei saaks koju tagasi pöörduda. me peame hakkama rääkima konkreetsetest sanktsioonidest ja sellest, äh, mida komisjon saaks teha ja mida institutsioonid saaksid ette võtta, milliseid sanktsioone me saaksime vastu võtta, millist humanitaarabi saaksime pakkuda. olukord Bangladeshis on tõesti äärmiselt pingeline. Bangladesh on nüüd vastutav sadade tuhandete põgenike eest. seega on väga konkreetseid asju, mis me peaksime ette võtma nagu öeldud, tegemist on siin ka Nobeli auhinna võitjaga, aga me ei tohiks unustada ka sõjaväe rolli. Eh, aitäh, järgmisena. härra Kaan, suur aitäh sellised koledused, mis äh, Rohinga rahva vastu on korda saadetud, tuleb lõpetada, ma toetan seda resolutsiooni. Aung San Suu Kyi täiesti vääritu käitumine äh, on mõeldamatu, me peame ilmselgelt äh, kaitsma Rohinga rahvast ning ka üritama mõjutada sõjaväetegevust. see, kuidas genotsiidi seal läbi viiakse, on täiesti häbiväärne. ÜRO Assamblee vastuseisu vältimine ei ole mingi õige reageering ühegi demokraatliku liidri ega ka mitte Saharovi auhinna laureaadi poolt. me peame konkreetseid samme astuma, me peame avaldama survet samuti Hiinale, sellepärast et Hiinal on võimu sõjaväe üle Myanmaris. Desmond Tutu riigist, mis ei ole ise ka öö, äh, suutnud rahu teha endaga öö, äh, ei ole kindlasti äh, vabariik, me ootame seda, et te teeksite lõpu Rohinga ka, äh, rahva kannatustele ning inimkonna kannatustele selles piirkonnas um,. Thank you. suur aitäh. härra Caputo, palun. Grazie, president. suur aitäh, tegemist on järjekordse humanitaarkatastroofiga. tegemist ei ole esimese korraga, kui Rohingja moslemi kannatavad vägivalla all. tegemist on äh, nende liikumisvabaduse piiramisega, nende elu on ohus, nende julgeolek on ohus, neile keeldutakse hariduse andmisest ning poliitilistest õigustest. ÜRO erivolinik äh, Yang Li eh, räägib eh, sadadest tuhandetest eh, põgenikest, kes on jõudnud Bangladeshi. Myanmari liider Aung San Suu Kyi ei ole aga midagi teinud, olekuigi, et tema on meie peamiseks lootuseks selleks, et rahu selles piirkonnas tagada ja lõpp teha vägivallale Rohingja rahva vastu tegemist on ka olukorraga, kus tuleb väga palju äh, valeuudiseid. me peame äh, võimalikult kiiresti jõudma konkreetsete sammudeni ja me peame äh, jõudma lahenduseni, milles arvestataks nii inimõiguste kui Rohinga rahvaväärikusega eh,. suur aitäh härra Kaputole ja nüüd lõpetuseks lugupeetud asepresident proua Mogherini suur aitäh, lugupeetud president, nagu me kõik teame vägagi hästi, Myanmar on elanud üle poole sajandi sõjaväe korral ja isolatsioonis ja ma usun, et te teate, milline olukord on ning milline on olnud sõjaväevõim seal. me peame vaatama ka seda, mis on sellel nädalal toimunud, kuid peame arvestama ka kogu riigi ajalooga. viimastel aastatel see riik on läbinud väga muljetavaldavaid muutusi, aga ometigi tee kaasava eh, ja mitmekesisust toetava demokraatiani on keerukas. alustuseks tahaksin ütelda ühte selgelt. Euroopa Liit on hukka mõistnud rünnakud eh, kahekümne viiendal augustil Arakani osariigis Rohingja rahva vastu ning ka sellele järgnenud vägivallategudele. me usume, et vägivalla kordasaatjad tuleb kohtu ette tuua vastavalt õigusriigi korrale. tahan samuti ütelda sama selgelt, et me oleme vägagi teadlikud ja mures sellest, millised äh, probleemid on tekkinud äh, Äh, Myanmaris julgeolekujõudude poolt läbi viidud operatsioonide käigus. see on viinud Bangladeshi äh, tohutute äh, põgenikevoogude saabumiseni. see on üks suuremaid põgenikekriise, olukord on täiesti vastuvõetamatu ning võib destabiliseerida kogu laiema piirkonna. meil on siin erinevaid prioriteete ning ma näen hea meelega, et ÜRO Julgeolekunõukogu arutas seda küsimust samuti eile öösel Savia Guterres äh, samuti on äh, välja toonud äh, need prioriteedid. esiteks, pinged, vägivald, eskaleerumine. vägivald peab koheselt peatuma, inimõigused tuleb tagada kõikidele, see on ilmselge ning julgeolekujõud Äh, omavad siin erivastutust ja nad peavad takistama igasugust vägivalda relvastamata tsiviilelanikkonna vastu. teiseks, ka härra Preeda mainis seda, humanitaarabi tuleb viia neile, kelleni, äh, nendeni, kellel seda vaja on ja seda teha kiireloomuliselt. Euroopa Liidul on oma roll siin mängida ja seda me ka teeme ja teeme seda päris silmapaistvalt. siinkohal tahaksin tänada volinik Stiljanidest tema pühendumuse eest selle töö tegemisel see on äärmiselt oluline praegusel hetkel. kolmsada viiskümmend tuhat äh, põgenikku on, nendeni äh, peab kiiresti jõudma humanitaarabi ja abitöötajate äh, toetus. tegemist on tihti elu-surma küsimusega. ma töötan volinik Steliniidesega koos selle küsimuse kallal ning oleme ära teinud väga palju tööd punane rist eile tänu sellele jõudis äh, kohale ning suutis abistada kolmeteist tuhandet, see on aga ainult väike samm, see on alles alguseks sellel pikal teel, äh, kus, mida me peame käima, sellepärast et äh, Bangladeshi võimud on vastu võtnud väga palju põgenikke, rahvusvaheline üldsus, ma arvan, et ei peaks mitte ainult äh, Äh, sõnadega toetama, aga vaid ka konkreetselt tegutsema. ma usun, et Euroopa Liit äh, siin on ka veel kolme miljoniga otsustanud toetada lisaks kaheteist miljonile, äh, mis on juba eraldatud ja need vahendid on mõeldud siis Myanmarile ja Bangladeshile. Need on kaks kohest prioriteeti. vägivald ja humanitaarabi kohalejõudmine, aga seejärel on meil veel üks oluline ülesanne. me peame jätkama tööd koos kõigiga, kes kõigi sidusrühmadega selleks, et jõuda püsiva rahuni Myanmaris, me peame Rakini struktuuriprobleemid ära lahendama. see tähendab seda, et äh, lisaks sellele, et praegu on tõesti väga tõsine kriis, kriis käimas, kus meil on oma vastutus, aga lisaks sellele üheks peamiseks äh, probleemiks tegelikult, mis äh, destabiliseerib kogu olukorda, ongi mm, Arakani osariigi äh, ähm, rohingade staatus. me oleme korraldanud kõrgetasemelisi kohtumisi ning meil on käimas ka Euroopa Liidu Myanmari inimõiguste dialoog. inimõiguste äh, nõukogu samuti selle aasta märtsis kiitis äh, heaks resolutsioonis ning samuti on meil, oli meie algatusega siin tegemist. Kofi Annan on siin meie eh, jaoks oluliste avaldustega välja tulnud ning Myanmari valitsus ise on samuti otsustanud selle raportiga edasi minna. ma ise olen seda küsimust arutanud ka Aung San Suu Kyi'ga mõni kuu tagasi, kui ta Brüsselis viibis. soovitused puudutavad muuhulgas diskrimineerimist, vaesuse levimist, põhiõiguste tagamist, võrdset juurdepääsu sotsiaal- ja haridusteenustele ning samuti usalduse ja lepituse tagamist me näeme, äh, mille, mis toimub Arakani äh, rahvaga, nad ei saa oodata, me peame selle praegu ellu viima. me toetame nende soovituste elluviimist äh, täiel määral. Myanmari valitsus peab samamoodi jätkama oma koostööd ÜRO-ga ja seda tihendama, muuhulgas ka ÜRO eriraportööriga ning ÜRO inimõiguste mm, missiooniga Need on küsimused, mida arutasime Aung San Suu Kyi'ga ja veel eelmiselgi nädalal. kõik need küsimused leidsid tõstatamist ka äh, vestlustes äh, Myanmari valitsusega. Äh, seda tegi Euroopa Liidu delegatsioon ja nagu te võite ette kujutada, meie delegatsioonid tegelikult arutavad neid küsimusi igapäevaselt me koordineerime oma tegevust ka ÜRO-ga, minul on isiklikud äh, kontaktid peasekretäri Guterresiga ning samuti mu kolleegid töötavad selle teemaga ja me kasutame ÜRO üldassambleed ning äh, ministrite nädalat selleks, et läbi viia konsultatsioone ning tagada ka see, et äh, rahvusvaheline üldsus oleks ühtne. Myanmari raskused demokraatia teel on muret tekitanud paljudele maailmas. ja ma usun, et paljud teistki on lootusekalt olukorda jälginud. vastutus on väga suur nii tsiviil- kui militaarliidritel, sellepärast et na-, et Aung San Suu Kyi on olnud nii suureks inspiratsiooniallikaks kogu maailmale, nad peavad näitama, et see demokraatia, mille nimel nii rängalt äh,